president on saanud pädevatelt asutuselt Hollandist selle kohta, et Andre Ellison on valitud Euroopa Parlamenti asendamaks esimesest juunist kaks tuhat seitseteist kolleegi, kes lahkub ja me tervitame uut kolleegi ja juhime tähelepanu, et härra Allison äh, saab täielikult nautida oma saadi